Okay, wir fahren Prozess. Ja. So now we will start with our next item. nüüd asume järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on küsimused komisjonile. tervitan äh, siinkohal äh, volinik Spiidlat äh, ja temale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 kes osalevad äh, suurettevõtete juhtimises, on väga väike. seal on valdav sõnaõigus endiselt meestel. ja seetõttu esineb raskusi nende esindatuse äh, tasakaalu leidmisel. see takistab naisi juhtivatel ametikohtadel kanda kinnitamast. loomulikult on oluline, et naisi tuleks rohkem kaasata. seni on nende esindatus ebapiisav. Neil on väga vähe otsustusõigust majanduses reaal- sektoris on need suurettevõtete juhatusest kümnest, äh, kümnest liikmest üheksa mehed. komisjon on väga huvitatud sellest, et naiste esindatus oleks senisest suurem ja eeskätt peame oluliseks vastavasisulise statistika analüüsimist ja kogemuste vahetamist selleks, et saada Euroopa Liidu tasandil teada, milline on olnud selle valdkonna parim praktika. samuti soovime toetada naisi selleks, et nad selles positsioonis oleksid tugevamini esindatud ja et nad jõuaksid sellise esindatuseni, seetõttu äh, soovime toetada äh, naisi, äh, välja arendada vastavasisulisi võrgustikke selleks, et naised tõepoolest suudaksid ka tähtsatele ametikohtadele asuda. me peame naisi toetama selleks, et nad ka ja neid julgustama selleks, et nad sooviksid üldse niisugustele kohtadele kandideerida et neis ärkaks tõepoolest tõsine huvi ka nendel tähtsatel ametikohtadel ennast maksma panna. seetõttu me korraldame erineva öö, ulatusega informatsioon, info öö, ja päevi ja üritusi reaalsektoris ja äh, väga palju äh, peame ka nõu äh, naisteorganisatsioonidega, kes toetavad naiste osalust reaalmajanduse juhtivates valdkondades. kuid kuid eh, see küsimus eh, vajab tegelikult lahendamist üksikute liikmesriikide tasandil, sellepärast et liikmesriikides tõepoolest sellele ka väga tähele, roh-, senisest enam eh, tähelepanu pöörataks. olemasolevad seadusandlikud meetmed ja seadusandlik alus selleks on olemas, nüüd on ainult oluline, et liikmesriikide tasandil vastu võetud otsuseid ja direktiive ka täidetaks kahe tuhande kümnendal aastal me kavatseme välja tuu-, töötada uue strateegia, mis käsitleb meeste ja naiste võrdõiguslikkust. selle strateegia väljatöötamisel äh, võetakse arvesse ka senise strateegia elluviimise käigus aastatel kaks tuhat kuus kuni kaks tuhat kümme saadud kogemusi ja ma arvan, et meeste ja naiste võrdõiguslikkuse tagamine äh, on küsimus, mis on vaieldamatult komisjoni üks prioriteetidest meil on äh, väga oluline äh, tagada soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine kui selle strateegia äh, äh, keskne äh, joon keskne osa ja sellise lähenemise puhul on kindlasti võimalik tagada ka naiste senisest suurem osakaal juhtivatel ametikohtadel. kui me seda ellu ei vii, siis me ei suuda tagada efektiivset ja sisulist arengut, meie riikide arengut tulevikus sest et äh, naiste osalus on tõepoolest Euroopa Liidu konkurentsivõime eeldus tulevikus. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε άλλη μια φορά για τη δέσμευσή σας υπέρ της προώθησης των γυναικών σε θέσεις. Suur tänu teile, volinik, suur tänu ka selle eest, et teete nii palju äh, selle eest, et naised äh, saaks töötada vastutavatel ametikohtadel. minu ähm, küsimus oli seotud siiski Lissaboni leppe ja teekaardiga kas äh, kavatsetakse välja pakkuda konkreetsed meetmed selleks, et äh, naisi oleks rohkem vastutavatel ametikohtadel töökurul? Te rääkisite Norra mudelist, kas see võetakse eeskujuks? Te rääkisite Euroopa kohtu, kohtupraktikast kuid eh, kuidas me seda nüüd peaksime siis tõlgendama, kas see on eeskuju lihtsalt või võtame kavatsuse seda kasutada selleks, et konkreetseid meetmeid kasutusele võtta? suur aitäh täiendava küsimuse eest. ma arvan, et ma ütlesin täie selgusega, aga hästi, siis ma ütlen veel selgemalt. komisjon näeb soolise võrdõiguslikkuse tagamist kui öö, äh, olulist momenti selleks, et tagada Euroopa Liidu konkurentsivõime, jättes kõrvale kõik moraalsed kaalutlused, see on eeskätt majanduslik küsimus ja see kindlasti leiab peegeldust ka meie väljatöötatavas uues strateegias ja ka vastavasisulistes dokumentides mis juba täna sisaldavad vastavasisulisi meetmeid selle võrdõiguslikkuse tagamiseks ma räägin mitte ainult Euroopa Ühenduse aluslepingutest, vaid ka kõikidest lepingutest, mille oleme heaks kiitnud, aitäh! Dank, herr präsident herr, herr kommissar! es hat ja recht schön geklungen was sie jetzt gesagt haben. suur aitäh! kui tegutsetakse poliitikuna siis tuleks tegelikult vaadelda mida ikkagi siis oled ise ära teinud kui poliitik. viimastel aastatel me pidevalt töötame koos meeskolleegidega. kuidas on võimalik, et komisjon ise eh, ei järgi soolise võrdõiguslikkuse põhimõtteid? kas komisjonil ei oleks mitte otstarbekam ise vahel ehk eeskuju anda? suur aitäh, härra komissar, härra, härra volinik, palun. ma leian, et on oluline rõhutada et meie komisjoni koosseisu kuulub äh, kõige suurem äh, arv naisi, kui ei kunagi varem. naised täidavad väga tähtsaid ametikohti. Pole üldse mingit kahtlust, et komisjon toetab naiste võrdõiguslikkust Te tunnete neid kõiki, muuhulgas ka näiteks Kreeka voliniku ja nemad aitavad meil tõsta naiste osakaalu komisjonis. seega on komisjon heaks näiteks. kuid kelle, eh, kes esitatakse volinikuks, see sõltub siiski liikmesriigist ja loomulikult äh, siis vastavalt liikmesriikide ettepanekutele tekibki komisjoni koosseis ja see on selle tulemus. loomulikult saab olukorda parandada, me oleme sellest siiski veel väga kaugel, et me saaksime rääkida meeste ja naiste võrdsest esindatusest. kui te võrdlete algaastate ja praeguseid arvandmeid, siis me võime öelda, et me oleme teinud suure sammu edasi. samas on teil loomulikult õigus, et me oleme väga kaugel olukorrast, mida võiksime nimetada rahuldavaks. Yes? mul on kommentaar jah selle küsimusele kohta veel, aitäh. mind lihtsalt natuke üllatab see konventsioon, see vestlus, mis meil iga-aastaselt peaaegu toimub poliitika peab muutuma, kui me tahame, et rohkem inimesi kaasataks, rohkem naisi just kaasataks nii komisjoni, nõukogu kui parlamendi poolt ja tundub, et tahet selleks nagu ei ole. see, kuidas meie parlamendina siin töötame, näiteks ei sobi äh, vanematele, kellel on lapsed, äh, nii meestele kui naistele, inimesed peavad tegema valiku, mina olen valinud selle karjääri, aga teised võib-olla valivad äh, selle, et jäävad koju, nii et me peaksime siin ikkagi arutama seda, mis on praktiline. aitäh! pan komissar? härra volinik, palun. ve svém úvodu jsem upozornil na to, že existuje celá řada e, situací, které jsou buď on olemas terve rida olukordi, mis on kas soodsad või ebasoodsad. loomulikult peab iga inimene langetama iseenda jaoks ise põhimõttelised otsused kuid vaatamata sellele on selge, et teatud poliitikad, teatud kooslused võivad endale lubada palju suuremaid valikuvabadusi, muuhulgas näen mina asja nii, et me tõepoolest te peaksime tegema kõik selleks, et tagada võrdsed võimalused momendil see ei ole veel tagatud, see tähendab seda, et valikuvõimalus äh, ei ole meestel ja naistel võrdne. endiselt on tegemist olukorraga, kus naised on ebasoodsamas olukorras. see väljendub ka selles, et naised ei ole esindatud äh, kõrgetel äh, ametikohtadel, mil, kellel on suur otsustusõigus. meil on küsimus Žeki Enanilt, kuid me peame selle äh, kõrvale jätma, sest küsimuse esitaja ei ole kohal ja sama võib öelda ka Cecilia Wikströmi kohta, teda pole samuti siin nii et ma tänaksin nüüd volinik Špidlat tema äh, aja eest, tema vastuste eest ning ma näen, et kohale on tulnud ka äh, härra volinik Orban. nii et ma paluksin, et volinik Orban istuks oma kohale. suur tänu. ning me lähme järgmise küsimuse juurde mille esitas härra Posselt ja ma näen, et ta on ka siin kojas kohal. ja küsimus puudutab keeleõpet piirialadel. Teil on sõna. president, ladies and gentlemen. austatud äh, president, äh, lugupeetud daamid ja härrad, räägin äh, emakeeles, kuna vastutan mitmekeelsuse eest tratatul uh, ce conținutul învățământului vastavalt artiklile sada nelikümmend üheksa Euroopa aluslepingus, eh, mille sisuks on haridus ja haridussüsteemide korraldus, eh, need on liikmesriikide eksklusiivses pädevuses. nagu selles mainitud artiklis öeldud, siis panustab Euroopa Liit kvaliteetse haridusse Äh, koostööga liikmesriikidega ja kui vajalikuks osutab, siis äh, toetab Euroopa Liit nende tegevusi siin valdkonnas. teisest küljest äh, usub komisjon, et see valik nendest keeltest, mida liikmesriikides õpetatakse, peaks võtma armesse geograafilist olukorda ja ka vähemuste kohalolekut. seda on rõhutatud ka teatises septembris kaks tuhat kaheksa, mille pealkiri on mitmekeelsus äh, võimalus Euroopale ja ühine eesmärk, mis mainib asjaolu, et äh, me endiselt peame pingutama selle nimel, et äh, suurendada keelte hulka, mida õpetatakse eriti mis puudutab äh, teise võõrkeele valikut ja siis tuleks arvesse võtta kohalikke omapärasid. võimaluste hulgas äh, selliseid variante laiendada, mis puudutab õpetatavaid keeli, siis äh, on Euroopa Komisjon teinud ettepaneku suuremaks suhtluseks hariduse andjate, kohalike omavalitsuste eh, vahel, näiteks mida toetaks programm Cominos Regio, eh, partnerlused nende osapoolte vahel kohalikul tasandil ja ka twinning institutsioonidega teises, teistes riikides. Euroopa Liidu programmid, Euroopa hariduse koolitusprogrammid, toetavad kõigi keelte õppimist, mida Euroopa Liidus räägitakse, kaasa arvatud sellised keeled, mis on vähemuste keeled. toetatakse ka noorte mobiilsust üle, liikuvust üle piiride selleks, et uusi keeli õppida. Euroopa territoriaalse koostööprogrammid, piiriülesed programmid saavad samuti toetada tegevusi, mille käigus äh, noori koolitatakse, need toetavad ka nende sotsiaalset kaasatust ja keeli. näiteks äh, äh, aastad kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist on selline programm üles seatud Inglismaa, Prantsusmaa vahel selle eesmärgiks on äh, luua piiriülene koolide võrgustik, äh, eriti just selleks, et keeli õppida ja anda ka informatsiooni äh, ärikeskkonna kohta. selle maksumus on kaks koma kaks miljardit eurot ja partnereid on siis kanali mõlemalt poolelt teine, teiseks näiteks on üks projekt ühest teisest Euroopa osast ja seda on kolme erineva piiriülese e, programmi puhul kasutatud Austria, Tšehhi Vabariik, Austria, Slovakkia Vabariik ja Austria ja Ungari vahel. selle projekti eesmärgiks on valmistada noori ette piiriülesteks tegevusteks Kesk-Euroopas Äh, antakse haridust ja võimaldatakse noortel saada keeleoskusi, äh, kommunikatsioonioskusi ja, ja teadmisi. projekti kogumaksumus on seitsesada üheksakümmend üks tuhat eurot. suur aitäh! kas härra Posseltil on lisaküsimus? suur aitäh, te olete erakordselt hea näide mitmekeelsusest. tahaksin küsida volinikult. kas see projekt, mida ta nimetas Austria, Ungari, Austria ja Tšehhi Vabariigi, Austria ja Slovakkia vahel, kas sellist projekti ei saaks teha Ungari ja Slovakki vahel, see oleks ehk võib-olla äh, tore projekt, sellest oleks palju kasu sest äh, ma arvan, et naaberpiirkondades tuleks tõepoolest rääkida äh, vastastikku keeli, kuid andke andeks, meil on lasteaed Schillingenis, aga mind huvitab ka täiskasvanute õpe, et elukestev õpe, selleks et ka vanemad inimesed, äh, et ka neil avaneks võimalus naaberpiirkonna keeli õppida suur aitäh teie täiendava küsimuse eest, härra volinik. suur aitäh selle lisaküsimuse eest. esimese küsimuse puhul äh, on, me võiksime näiteks kujundada välja projekti Ungari ja Slovakkia vahel äh, kui see projekt esitatakse komisjonile, siis me kindlasti uurime seda selleks, et äh, anda oma panus sellesse, et leida lahendusi, mis on mõlema riigi jaoks sobivad. nüüd see teine küsimus. esiteks äh, sooviksin rõhutada asjaolu, et äh, septembris käivitasime me algatuse, mis äh, oli seotud äh, võõrkeelte varase õppega. see on selline algatus, mis äh, kestab paar aastat ja mis on juba osutumas edukaks. käimas on ka kampaania, mis on osaks sellest algatuseks kampaania liikmesriikides, julgustamaks kahe kuni kuue aasta vanustel laste vanemaid äh, suunama oma lapsi võõrkeeli õppima. see tei-, küsimuse teine pool, elukestev õpe, see on selle poliitika peamiseks eesmärgiks, mida me edendame. meil on terve rida projekte, mis on suunatud täpselt just võõrkeelte õppimisele ja piiriüleste oskuste omandamisele inimeste jaoks, kes on väljaspool haridussüsteeme. kaasa arvatud ka inimesed, kes äh, tegelevad kutseõppega. ka haavatavas olukorras inimesed, pensionile läinud inimesed või töötud see küsimus ei peegeldu mitte ainult selles, kuidas me neid projekte rahastame, see on kirja pandud ka selles strateegias, mille Euroopa Komisjon võttis vastu aastal kaks tuhat kaheksa. me tahame, et kõik Euroopa Liidu kodanikud, mitte ainult noored, äh, saaksid äh, vahendid ja võimalused õppida vähemalt kahte võõrkeelt. chciałem bardzo podziękować panu za informację interesującą, ale... sooviksin tänada volinikku selle huvitava informatsiooni eest. aga vastates küsimusele arutas komisjon, volinik siin koolide üle, aga on ka näiteks klubid piiririikides, piirilinnades, ülikoolid, näiteks ülikool, mis asub Poola ja Saksamaa piiril härra volinik, kas äh, neid rahasid, millest te rääkisite, kas neid saaks laiendada ka piiriülikoolidele Euroopa Liidus, aitäh! suur aitäh, härra volinik, palun! Äh, nüüd, mis puudutab äh, ülikoole, siis Äh, ülikoolid saavad äh, esitada projekte, mis vastavad elukestva õppeprogrammi äh, nõuetele, see programm katab aastaid kaks tuhat seitse kuni kolmteist, Euroopa Komisjon on valmis neid projekte rahastama. juba on terve rida projekte, mida komisjon rahastab, seal on partneritena kaasatud oluline hulk ülikoole igalt poolt Euroopa Liidust. nii et minu küsimus, minu vastus küsimusele on kindlasti jah. oluline on projektide kvaliteet, mida erinevad esindajad esitavad. aitäh, härra Rüübik, palun. aitäh. meil on ju palju Erasmuse programme üliõpilastele, noorettevõtjatele, ka ajakirjanikele. kas te ei arva, et ka Erasmuse programme võiks kasutada selleks, et parandada kommunikatsiooni ja suhtlust piiriülesteks suhtluseks? suur aitäh! răspunsul este categoric da ceea ce a început vastus on jah kindel jah Äh, viitan siin nüüd Rasmusele, siis see on selline programm, mis umbes kakskümmend aastat tagasi ja seda ei nähtud äh, erinevate Euroopa Liidu osapoolte poolt väga positiivselt. see programm on üks edukamaid programme Euroopa Liidus Äh, olen äh, käinud äh, väga paljudel visiitidel, mitte ainult riikide pealinnades, vaid ka paljudes Euroopa regioonides. seal olen näinud seda, kuivõrd on positiivne on selle programmi mõju. keegi juba varem mainis probleeme, mis on Poola ja Saksa ülikoolidega. rõõmsalt meenutan, et külastades Varssavi ülikooli nägin ise, kuivõrd suur hulk äh, Saksa üliõpilasi oli Poolas. Eras-, nad olid seal Erasmus programmiga. ja omandasid äh, teadmisi poola keele ja kultuuri kohta. nii et see oli siis see, mida me kutsume kultuuridevahelisteks teadmisteks. see näitab, kuivõrd tõhus kõik see on lõpetuseks eh, meenutaksin, et komisjoni president härra Barroso mainis kavatsust eh, järgneval perioodil edendada neid algatusi, mis on suunatud eh, noorte liikuvuse konsolideerimisele. eesmärgiks on just edendada ja parandada selliseid oskusi, mis on üha vajalikumad. aitäh, härra volinik Orban, selle eest, et siia tulite, meie küsimustele vastasite, suur aitäh, nüüd äh, paluksin siia härra Kallase. Máme zde další otázku, tu pokládá pan Nikolaus Chaun. Ja järgmine küsimus, selle esitas härra Nikolaus Huntis ning äh, küsimus puudutab äh, komisjoni ükskõiksust Siemens juhtumi puhul You, members, tänan härra president austatud parlamendiliikmed komisjon kahtlemata pöörab suurt tänu tähelepanu kõikidele korruptsioonijuhtumitele üle kogu euroopa aga mis nüüd puudutab äh, siemensi skandaali ja sellega seotud äh, aktuaalseid otseseid või kaudseid meetmeid äh, siis ähm, Euroopa rahade kasutamine seal oli suhteliselt piiratud. Olav äh, uuris juhtumit, äh, sulges selle, see puudutas kahe tuhande kolmandat aastat äh, ja Saksamaal läbi viidud juriidilisi uurimusi ja Olav uuris ka Euroopa Investeerimispanga poolt äh, kasutatud äh, fonde ja avaliku hanke protseduuri. hinnatakse ka ühte teist äh, hankeprotsessi, selgitamaks välja, kas oli pettust, mis on võinud Euroopa Liitu rahastamist negatiivselt mõjutada ja selle tulemused tuleb veel ära oodata. neljas juhtum puudutab Hispaania ülemkohtu otsust novembrist kaks tuhat kaheksa, see on seotud tõukefondidega ja see oli samuti algselt teo-, seotud Siemensiga, puudutas üheksakümnendate algusel toimunut ja Olav äh, on hoidnud äh, silma peal sellel teemal ja siin on juba kaasa tulnud äh, vanglakaristusi ja trahve asjasse puutunud isikutele. ja kriminaalkohus Madridis on vastu võtnud vastavad otsused aastal kaks tuhat kuus, nii et üld pilt on äh, sarnane ka teiste selliste juhtumitega, Olav ei ole siin äh, otsustaja selle üle, kes on süüdi või mitte, Olav teeb koostööd liikmesriikide vastavate ametkondadega et äh, selgitada välja, kuivõrd on kasutatud Euroopa Liidu fonde. see on äh, üldpilt ja Olav teeb ka koostööd rahvusvahelisel tasandil kõikide rahvusvaheliste institutsioonidega, võideldes äh, raha väärkasutamise vastu, näiteks humanitaarabi äh, pilootprojektide ja muude projektide raames ja mis äh, puudutab nüüd spetsiifilisi ähm, elemente nendes kohtuasjades, siis komisjon on äh, hea meelega nõus äh, teile selle info edastama ja Olav loomulikult võtab vastu oma otsused ähm, mandaadist lähtuvalt. suur tänu, volinik ja härra Huntis, palun suur tänu, volinik, härra volinik. Kreekas on selline mulje, on jäänud mulje, mida kajastab ka Kreeka ajakirjandus, nimelt et see, et see küsimus maetakse üldsegi maha pärast seda, kui Kreeka ülemkogus, kohus on otsuse langetanud, mis ütles, et härra Kristofokorus kes on vastutav selle küsimuse eest Kreekas, teda ei saa Saksamaalt tuua Kreekasse, teda ei ole võimalik välja anda Saksamaal. ja Kreekas on jäänud selline mulje, et tegelikult asja vastu mingisugust huvi ei ole. on teada, et oli väga palju altkäemakse ning eh, et, et ja see puudutas just nimelt äh, avalike hangete tegemist. ning äh, nagu ma ütlesin, kasutati ähm, äh, ebalegaalseid vahendeid oma eesmärkide saavutamiseks ning peab ütlema, et Euroopas eh, pigistati silm kinni. Te ütlesite, et, eh, et jälgite seda küsimust, kuid mina tahan midagi täpsemat. minu meelest on teil ju kohustus Euroopa maksumaksjate raha kaitsmiseks, nii et ma tahaksin teada, mida te kavatsete teha selleks, et viia kohtu ette inimesed, kes on Euroopa õigust, eh, õigusküsimusi rikkunud, kes on seaduses eksinud. jah mina oma pädevuses äh, eelarve küsimustes äh, tulen varsti eelarve kontrollikomisjoni ette andma aru selle kohta, mida ma olen teinud et tagada Euroopa raha korralik kasutamine, see on väga laialdane teema. ja veel kord tahaksin toonitada, et kui teil on fakte selle kohta, et kaasrahastamise raha on väärkasutatud, siis me oleksime tänulikud selle info eest, samuti Regi peadirektoraat kindlasti tervitab sellise teabe saamist ja me suhtume sellesse väga tõsiselt aga mis puudutab äh, nüüd äh, ühe isiku äh, võimalikku väljaandmist ühelt riigilt teisele, siis see küsimus on liikmesriikide pädevuses. Olav ja peadirektoraat, mille eest mina vastutame, ei saa teha mitte midagi, et edendada selle konkreetse isiku väljaandmist. Thank you suur tänu, nüüd me võime minna järgmise küsimuse juurde ning selle küsimuse esitas härra Mitchell ning see puudutab äh, sigarettide salakaubandust. suur tänu, äh, austatud parlamendisaadik, selle küsimuse eest, mis võimaldab mul jällegi juhtida tähelepanu sellele ääretult suurele valulisele teemale, mis äh, mõjub lastavalt ähm, liikmesriikide eelarvele. liikmesriigid äh, tegutsevad siin loomulikult äh, eraldi, aga nende vaheline koostöö on ka väga tähtis ja ka Olav on selles valdkonnas aktiivne. Olav mängib olulist rolli võideldes rahvusvahelise sigarettide salakaubanduse vastu ja Olafil on ka selge strateegia selles osas. tahaksin toonitada, et Olav äh, toetab ja assisteerib õiguskaitseorganeid üle kogu Euroopa selles küsimuses. Olav ähm, koordineerib koostööd, meil on operatsioon Diabolo äh, kahe tuhande seitsmendal aastal, mis tegeles äh, sigarettide salakaubanduse peatamisega Hiinast Euroopasse. kaks tuhat kaheksa oli sama probleem ja siis äh, meil oli programm äh, Diabolo kaks, eesmärk siis võrreldav Diabolo ühega, see toimus septembris kaks tuhat üheksa. Olav äh, teeb koostööd ka luureagentuuridega, et teavitada neid ootudest, see on tõesti selline valdkond, kus toimub rahvusvaheline koostöö ning Olavi töö näitab et seda koostööd tuleks tugevdada. tuleb aga ka öelda, et äh, nüüd äh, komisjoni äh, viieaastase ametisoleku ajal on olnud kaks väga olulist juhtumit, kus Olav on olnud aktiivne, kõigepealt Philip Morris ja siis Japan Tobacco. viimase näol, esimese näol on tegemist äh, suurte sigaretikontsernidega ja nad äh, tunnistasid, et neil on olnud puudujääke seaduslikkuse valdkonnas, nad maksid selle eest ka Euroopa Liidule trahvi ning on pühendunud äh, salakaubanduse vastasele võitlusele, nii et need on väga olulised saavitus, soov, saavutused ja mis puudutab nüüd äh, Japan äh, Tobacco kokkulepet, siis kõik liikmesriigid on sellele alla kirjutanud. niisiis, me jätkame koostööd selles väga keerulises valdkonnas, aga ma olen ka arvamusel, et nende kahe kokkuleppega on äh, kogu see sigaretimaastik muutunud ning võib täheldada tagasihoidlikku edu austatud parlamendisaadik äh, viitas siin sellele juhtumile, et äh, kaasatud on kolmandate riikide kodanikud ja tõesti äh, on selliseid kokkuleppeid, on ka rahvusvahelisi uurimusi, millega Olav teeb koostööd. ja nüüd, äh, mis puudutab äh, tõesti Ameerika Ühendriikides toimunud, siis on tegemist esimese äh, sellise juhtumiga, kus Olavi andmete põhjal on süüdimõistetud isik kolmandas riigis, ma võiksin tuua näited ka Hiina ja teiste riikide kohta, igal juhul me oleme huvitatud selle koostöö süvendamisest ja sigaretite salakaubanduse vastu võitlemisest, tänan. härra Mitchell, palun. Äh, suur tänu, härra president, härra volinik. mis puudutab nüüd tervisemõjusid, siis need on äh, ääretult suured näiteks Iirimaal suurimas haiglas on ääretult palju patsiente, kes on äh, seal äh, seoses äh, suitsetamistest põhjutatud haigustega ja salakaubandus põhimõtteliselt aitab sellele probleemile kaasa, aga kuidagi ei parandata seda olukorda. nüüd meil on siin üheksa koma viis miljardit eurot kaalukausil, nii palju raha kaotatakse salakaubanduse tõttu ja üheksakümmend seitse protsenti on täiesti avastamata. kas äh, komisjon võiks äh, kaaluda seda, et meil oleks selline piirivalve, mis eraldi tegeleb äh, sigarettide küsimusega, tänan. Um, tänan. ma külastasin hiljuti Euroopa Liidu välist riiki, kus suitsetamine pole avalikkuses keelatud ja siis ma märkasin, kuivõrd suur on see vahe. Euroopa Liidus ähm, ei ole võimalik äh, tunda avalikes kohtades ähm, suitsulõhna, sigaretilõhna. ja ma usun, et äh, see on parim viis, kuidas vältida tervisele põhjustatud ohte, aga nüüd, äh, mis puudutab õiguskaitseorganite tööd, siis äh, loomulikult äh, sigarettide salakaubanduse vastu võitlemine on prioriteet, aga salasigarettide avastamine on liikmesriikide piirivalvurite ülesanne. ma ise külastasin ühte sadamat, kus on väga kõrgetasemeline süsteem avastamaks salasigarete, aga see on jällegi liikmesriikide küsimus, meie võime seda olukorda soodustada, me võime pakkuda teavet, meil on mitmesuguseid äh, erinevaid võimalusi liikmesriikide aitamiseks ja me tõesti teeme maksimumi, aga nende salalaadungite kinnipidamine piiril on tõesti liikmesriikide vastavate ametkondade ülesanne tänan ja härra Rüübik soovib ka esitada küsimuse. Äh, aitäh kui me räägime sigaretide salakaubandusest, siis me ju näeme, et juttu ei ole mitte ainult sigaretidest, vaid ka nende saatedokumentidest, kas äh, maksuametit ei saaks tegelikult siin kontrollida neid selleks, et saada aru, milline maksupettusega ollakse tegemist ja kui eh, suurtes summades jääb riikidel tulu saamata. kas ei oleks otstarbekam nende saatedokumentide jätkuv kontroll või selle vähemalt alustamine? I, I, I this... aitäh, ma olen nõus, et tegemist on äärmiselt äh, olulise küsimusega maksuametkondadele. meil Euroopas muidugi on päris suur aktsiisimaks äh, tubakatoodetele, mida ja, ja mida, see, mida mina nüüd tean pärast äh, Philip Morrises ja Pan Tobacco kokkulepet sõlmimist, siis äh, tegelikult see puudutab just neid ettevõtteid, mis on tubaka peamised tootjad ja selle tulemusel ka nemad teevad nüüd koostööd, ma Šveitsi kohta ei tea, meil ei ole mingisuguseid meil, meieni ei ole jõudnud mingit infot selle kohta, et Šveits siin valdkonnas kuidagi Euroopas problemaatiliselt käituks. Euroopas üldiselt ikkagi kõik riigid on aru saanud, milline on äh, ebaseadusliku sigaretikaubanduse oht. kui me sellest mingit infot saame, siis me loomulikult kontakteerume Šveitsi ametkondadega, aitäh. aitäh, härra volinik Teil oli veel üks küsimus, aga härra Martin ei ole saalis. seetõttu meil ei ole muud varianti, kui see küsimus kõrvale jätta, nii et veel kord suur aitäh selle eest, et te siia tulite, et küsimustele vastasite. nüüd paluksin siia äh, härra Šeftšovitši, et küsimustele vastata. Vítejte, pane komisaři. Máme zde na vás několik tere tulemast äh, meie kotta, härra volinik, meil on teile terve rida küsimusi. esimese tuleb äh, proua Padjai Kutšetilt äh, ja selle teemaks on haridus ja Euroopa Liidu uues poliitikastrateegias. suur aitäh, härra president, austatud parlamendiliikmed, daamid ja härrad, suur aitäh selle küsimuse eest, sest et tegemist on äärmiselt teemakohase küsimusega just tänapäeval tahaksin just rõhutada, et et Lissaboni strateegia äh, all on komisjon juba mitmeid aastaid äh, üritanud läbi viia moderniseerimisagendat Euroopa Liidu kõrghariduses see agenda keskendub just äh, konkreet-, kolmele konkreetsele küsimusele, valitsemine, rahastamine ja õppekavad. reformid õppekava osas on just seotud Bologna protsessiga mis äh, tahab äh, reformida Euroopa kõrgharidusvaldkonda aastaks kaks tuhat kümme. nagu te teate, siis Bologna programm ei ole komisjonipoolne algatus, äh, vaid valitsuste vaheline protsess neljakümne kuues Euroopa Liidus. komisjon mõistab, kuivõrd oluline see programm on, me oleme sellega liitunud ja sellepärast, et meil on endal see programm, agenda kõrghariduse moderniseerimiseks rõhutamaks nüüd paari algatust, mis on sellega seotud viimase aasta jooksul. mainiksin äh, teadmiste kolmnurga edendamist Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituudi loomise näol äh, hariduse ja koolituse tunnustamine äh, Euroopa liitudes Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku sisseviimine elukestvaks õppeks, Euroopa ainepunktide ülekandmise süsteem, diplomi lisad, Euroopa ainepunktid kutsehariduse koolituse osas. üks reegleid, eesmärke on muuta haridus ka läbipaistvamaks ja võrreldavamaks ja seetõttu on meil projektid, millega me üritame Äh, anda tasemed äh, haridusasutustele. Äh, komisjon mõistab, kuivõrd oluline on hariduse olu-, positsioon tööturul ja millised on väljakutsed noorele põlvkonnale just sellest tulenevalt, seetõttu meil on algatus Uued oskused uuteks töökohtadeks, oleme sisse viinud ka ülikoolide ja ärikeskkonna foorumi, kus äh, Äh, vahetatakse arvamusi, kogemusi äh, akadeemia ja ettevõtete vahel. mis puudutab Euroopa kõrghariduse valdkonda, siis osaliste vahel osalevate riikide vahel on konsensus, et kuigi päris palju on juba saavutatud, siis äh, äh alates aastast üheksakümmend üheksa, siis see projekt ei lõppe aastal kaks tuhat kümme, vaid jätkub vähemalt kuni aastani kaks tuhat kakskümmend komisjoni seisukohast peaks Bologna protsess lähiaastatel keskenduma sellele, kuidas edasi veel edendada liikuvust kõrghariduses, tugevdada sotsiaalset dimensiooni võrdse ligipääsu näol haridusele ja tuleme, tuleb arendada ka selle protsessi globaalset äh, poolt äh, koostöö Euroopa kõrgharidusasutuste ja oma partner, nende partnerite vahel igal pool maailmas. aitäh, äh, härra volinik! Madame Padilla. suur tänu, härra volinik, täna on mul teist korda võimalik teile küsimusi esitada ja loodan, et te ka vastate meile. ja ma tänan teid teie sõnavõtu eest, loomulikult me oleme nõus sellega, et eh, Bologna protsessi jälgimine on väga tähtis. minu küsimus on suunatud eh, otseselt lähitulevikku ja kaugemasse tulevikku praegune majanduskriis viib selleni, et on, et on, et, et meie vanematel elanikel ei looda enam uusi töökohti ja seda isegi mitte jätkusuutliku majanduse ja loodussõbraliku majanduse arendamisel. nüüd kuidas see uut tüüpi majandus, mida me üritame käivata, käivitada, Eh, kuidas see kajastub eh, õppeplaanides nii ülikoolides kui ka ametikoolituses, eriti praegu, nagu te väga hästi teate, hakkab eh, käivituma Kopenhaageni protsess ametikoolituse osas. ma sooviksin teada täpsemalt teie arvamust selle kohta, aitäh. You, um, again, very, very ma arvan, et te jällegi juhtisite tähelepanu äärmiselt olulise programmi, probleemile, me juba arutasime seda täna hommikul, et nüüd meil on Euroopa Liidus seitsekümmend eh, kaheksa miljonit eh, inimest ja aasta, see tähtaeg, mis me oleme seadnud endale aast-, aastaks kaks tuhat kakskümmend, meil kindlasti ei ole eh, sama arvu äh, Äh, töökohti inimestele, kellel on ainult alus või väga madalad oskused. ja seetõttu me peame kiiresti oma haridussüsteeme moderniseerima. me peame jätkama analüüse, uuringuid selle kohta, millised võiksid olla need uued oskused, millised on uued töökohad, me peame just noort põlvkonda ette valmistama, aga ka keskealisi seetõttu tahaksime jätkata käimasoleva teadustööga strateegia raamistiku äh, all äh, aastaks kaks tuhat kakskümmend selleks, et teha poliitilist koostööd, poliitikakoostööd ja vastastikust õppimist. see on üks selliseid raamistikke, kus me tahaksime jätkata koostööd haridusinstitutsioonidega ja ettevõtetega äh, ja see puudutab just seda, millised on tuleviku nõudmised äh, Äh, selleks, et inimestel oleks kõige laialdasemad ja asjakohasemad oskused, mida meil inimestel on vaja aastaks kaks tuhat kakskümmend. aitäh, härra Mitchell sooviks küsimuse küsida. aitäh, härra president ja tänan ka volinikku tema vastuse eest. ilmselgelt äh, on äh, haridus peamiselt küsimus, millega tegelevad liikmesriikide valitsused, aga see on selline küsimus, mida komisjon saaks koordineerida, see on siis selline, äh, mida ma kutsuksin aparteidiks äh, haridussüsteemis. meie ühenduse äh, erinevates piirkondades ei ole inimestel ligipääsu heale haridusele, näiteks Dublinis on viis piirkonda, mis moodustavad meie nendes viies piirkondades on äh, kahekümne esimesel sajandil ikkagi ligipääs haridusele väga madal. kas me ei saaks siis lõpetada sellist aparteisi, aparteidi ja lõpp, anda hea kvaliteedilisele haridusele ligipääs kõigile? Uh, you started your question with a very uh, clear analysis that uh, there is a division of labor and division of äh, Te arutasite oma küsimust äh, äh, väga asjakohaselt selle tööjõu ja pädevuste küsimusega, aga on väga selge, et komisjon toetab kõiki neid pingutusi, kuhu me saame investeerida, mis suurendaks inimkonna, elanikkonna hulka, kellel on ligipääs heale haridusele Eh, see on suur osa hariduse eh, taseme parandamisest. me peame just eh, andma ligipääsu kõrgekvaliteetsele kolmanda astme haridusele, nagu te just mainisite. sellega me saame säilitada Euroopa majanduse konkurentsivõime ja tagada ka need kõrged elustandardid, mida me siin Euroopas naudime. ma arvan, et komisjoni liikmesriigid peavad tegema väga tihedat koostööd selles küsimuses, selleks et tingimused ka äh, õpilastele, kes tulevad äh, keerulisest sotsiaalmajanduslikust taustast, et ka neil oleks ligipääs äh, kvaliteetsele kõrgele haridusele. aitäh, proua Tikau, palun! Thank you, Mr uh, President uh, Thank.... Uh, suur tänu, härra president, volinik. üheksateist protsenti Euroopa koolilastest langeb koolist välja. Euroopa ei saa jätkusuutlikult areneda, kui ta ei investeeri teadusuuringutesse ja haridusse. praeguseks kõigest viis eh, liikmesriigi on investeerinud üle kahe protsendi SKP-st eh, teadusuuringutesse. seoses eh, kriisiga nii liikmesriigid kui, liikmesriikide kui ka Euroopa Liidu eelarved on kokku tõmmatud, samuti ka toetust teadusuuringutele ja koolitusele. ja see ilmselt jätkub samas vaimus lähema paari aasta jooksul me peame toetama haridust, me peame toetama äh, me peame toetama koolitust, millised meetmed saab kasutusele võtta Euroopa Liit selleks, et garanteerida äh, miinimuminvesteeringud teadusuuringutesse ja koolitusse. suur tänu, volinik. suur tänu, teil on täiesti õigus. ning nende laste arv, kes koolist välja kukuvad, on tõesti väga kõrge me sooviksime, et see ei oleks kõrgem kui kümme protsenti kahe tuhande kümnendaks aastaks. täiesti selge on see, et see, selle eesmärgini me ei jõua praegusel hetkel on vähemalt viisteist protsenti neist, kes, neid, kes koolidest välja kukuvad ning see kahtlemata ei eh, näita heas valguses haridussüsteemi kogu Euroopas. Teil on õigus ka selles osas, et praeguses olukorras, kus eh, riikidel, valitsustel on piirangud, vähe võimalusi toetada eh, teadusuuringuid, on väga eh, raske ka eh, edukalt teadusuuringut tööd teha ja see ilmselt ei muutu ka lähimate aastate jooksul, on aru, eelarve küsimustes väga pingelised arutelud tekkinud, mida me peaksime, millega me peaksime tegelema, millele rõhu asetama komisjoni poolt on alati rõhutatud äh, vajadust äh, säilitada piisavat, äh, piisav finantseering teadusuuringute, innovatsiooni ja haridussektorite jaoks, sest meie arvates on niimoodi kõige paremini võimalik parandada meie konkurentsivõimet ja nii on kõige paremini võimalik ette valmistada meie tulevikku loom-, selleks, et garanteerida meie või paremat tegevusvõimet tulevikus. ja loomulikult komisjon on selgelt öelnud, et eh, hariduse finantseerimine on väga oluline ja eh, see, me ütleme, rõhutame, et on väga oluline võimalikult eh, hästi finantseerida majandus, teadustegevust, see on oluline meie tuleviku jaoks, aitäh. nüüd on veel üks küsimus teie jaoks, volinik, mille esitab samuti Borotsikau ja see puudutab noorte inimeste ligipääsu kvaliteetsele haridusele ning samuti ka nende ligipääsu tööturule. Much, Mr. Mr. I, I already... suur tänu, ma arvan, et ma vastasin juba osaliselt eh, neile küsimustele, kuid eh, tegu on, selge on siiski see, et tegu on väga olulise valdkonnaga, ma üritan seega rõhutada veel mõningaid olulisemaid aspekte sellele küsimusele vastates. nagu te teate, vastavalt artiklile sada nelikümmend üks ja sada viiskümmend Euroopa aluslepingutest on võimalik on mm, hariduskoolitussüsteemid liikmesriikide pädevuses ning äh, see puudutab igasugu, igas, igal tasemel haridust ning äh, koolitust, kuid komisjon siiski tunnistab, kui olulise küsimusega on tegu ning me toetame liikmesriike reformide läbiviimisel äh, avatud koordineerimise läbi. kahe tuhande kuuenda aasta soovitused põhipädevusküsimustes elukestva õppe raames ütleb, et räägib, äh, äh, millised oskused peaks noored omandama oma esmases hariduse omandamise faasis, mis peaks aitama, andma neile võimalused edasi liikuda äh, oma edasises elus ning samuti aitab, aitab neil välja kujutu-, kujundada head ametioskused, mis aitab neil ligi pääseda headele ametitele tulevikus. ning samuti tuleks arvesse võtta seda, et äh, Euroopa koostöö jaoks on strateegilise koostöö loomine kahe tuhande kahekümnendaks aastaks koolitusega hariduse valdkonnas väga tähtis. tahaksin rõhutada ka seda, et esimene tsükkel selles programmis äh, äh, tähendab seda, et mida, mida komisjon üritab välja töötada liikmesriikides, mis puudutab siis esmateadmiste omandamises, matemaatikas, lugemises ja samuti eh, puudutab see ka eh, koolist väljalangemise eh, takistamist lisakoolituse toetuse suurendamisel. liikmesriigid üritavad omavahelisi koos- ko,, kogemusi vahendada ning see puudutab ka siis tööhõive küsimust aidata, see tähendab, et üritatakse aidata noortel paremini ligi pääseda tööturule mm, ametikoolitus on seotud ka elukestva õppega ja sellega seotud äh, poliitikatega. Euroopa tegevus on kindlasti paindlik ja me äh, üritame äh, vastu tulla tööturu ähm, vajadustele ning Leonardo da Vinci programm on samuti oluline noorte ligipääsu parendamisel tööturule nagu te teate, noored saavad osa koolitusest läbi viia teistes liikmesriikides. senini on tulemused olnud väga positiivsed, sest eh, eh, noored oma oskusi suurendavad, nad eh, õpivad uusi keeli ja samuti ka tutvuvad teiste kultuuridega. ma arvan, et ma pean mainima ka Erasmuse programmi, kuid seda pisut teises valguses, sest seni ma olen rääkinud põhiliselt üliõpilaste vahetuse kohta erinevate ülikoolide vahel, kuid samas eh, Erasmuse programm on toetanud ka eh, üliõpilaste eh, paigutust ettevõtetesse ja selle programmi algusest peale on see olnud väga edukas programm, sest juba esimese toimimisaasta käigus paigutati äh, töökohtadele äh, välisriikides ning äh, viisteist tuhat ettevõtet on selles ettevõtmises osalenud. tegu on kõigest ühe näitega sellest, kuidas me oma koolilõpetajate teadmisi ja oskusi suudame suurendada ning see on kasulik nii haridusasutustele kui ettevõtetele. me oleme juba rääkinud sellest, milline positiivne mõju on Bologna protsessil olnud üliõpilaste liikuvusele ning samuti, kuidas see on aidanud suurendada koostööd ülikoolide vahel ja kõrgema, kõrgharidust, Eesti kõrgharidust andvate e, koolide vahel. ma lõpetuseks sooviksin rõhutada, et komisjon tunnustab e, tunnistab noorte inimeste raskusi e, tööturule sisenemisel ning äh, Lissaboni strateegia raamistik, äh, mis äh, tegeleb paremate töökohtade loomisega, annab, paneb meile erilise surve tegelemaks noorte inimeste probleemidega. me üritame pöörata rohkemat tähelepanu noorte inimeste integreerimisele äh, tööturule. kuid esialgne positiivne protsess pidurdus ning äh, seda seoses praeguse majanduskriisiga. tõsi on see, et noored on äh, eriti raskes olukorras, sest nemad praeguses olukorras on esimesed, kes oma töökoha kaotavad. me kinnitame äh, oma huvi selle küsimuse vastu ning kutsume üles äh, oma ähm, huvigruppe ja liikmesriike, et nad äh, teeks kõik selleks, et noortel oleks hea, ligipääs hea kvaliteetsele haridusele ja töö, töökohtadele, see puudutab äh, koolitust ja praktikat. suur tänu, proua Tikau, kas soovite veel täpsustust? tänan, härra president, tänan, härra volinik, teid vastuse eest. Ökonoomi vabandust, majanduskriisis on tõesti kõigil see raskus, et äh, ei leita sobivat töökohta ja tekib oht, et jäädakse töötuks äh, pikaks ajaks. Euroopa Komisjon võiks äh, hoolitseda selle eest, et noortel oleks võimalus osaleda väljaõppel ning et nad ei satuks äh, ebasoodsamasse olukorda seetõttu, et nõutakse minimaalset ähm, kogemust teatud töökohal viis kuni kümme aastat. mis on komisjoni arvamus seoses sellega uh,? tänan. Teil on täiesti õigus, et äh, antud olukorras äh, peavad liikmesriigid ja komisjon olema väga loovad noorte inimeste töö saamistingimuste parandamisel, samuti tuleb tähelepanu pöörata selle, kuidas nad saaksid oma töökohad äh, säilitada või siis äh, töökohta kaotades, äh, kuidas oleks võimalik korraldada ümberõpe ja leida järgmine töökoht. Euroopa Komisjon teeb tihedat koostööd liikmesriikidega ja nende ekspertidega. antud olukorras keskendume me kolmele valdkonda, kolmele valdkonnale meil tuleb tagada, et noortel oleksid äh, alusteadmised ja põhipädevused. samuti tuleks äh, kõrgkvaliteediline haridus äh, muuta kättesaadavamaks ning tõhustada üldist kooliharidust. ma usun, et need on kolm lähtepunkti, meie töös aitamaks noortel üle saada sellest väga raskest äh, olukorrast ning äh, leidmaks äh, uus töökoht niipea, kui kriis on tasandunud. suur tänu, nüüd ähm, küsimus number kolmkümmend, teema vabatahtlik töö spordivaldkonnas, küsimuse esindaja on härra Eilvord ja volinikul on võimalus sellele vastata. Uh, the suur tänu küsimuse eest. vabatahtlike töö ja kolmanda sektori töö mängivad olulist rolli Euroopa Liidu poliitikas, nad edendavad demokraatiat, kaasatust, ühiskonda ja kodakondsust ning samuti äh, toovad endaga kaasa olulist majanduslikku väärtust. vabatahtlik äh, töö pakub äh, mit-, mitmesugust äh, mitteformaalse hariduse omandamise võimalust ja kaasatud on paljusid sektoreid. spordisektor toob endaga kaasa omad eripärad seoses äh, sporditegevuste äh, läbiviimisega, seda ka eriti uutes liikmesriikides mis puudutab vabatahtlikku tööd spordivaldkonnas, siis Euroopa Liidu poliitikates on seda pidevalt tunnustatud, kahekümne seitsmenda aasta spordi valges raamatus tunnustab Euroopa Komisjon vabatahtliku töö rolli, püüeldes Euroopa Liidu ühiste spordieesmärkide poole valge raamat ja sellega kaasnev tegevusprogramm üritab edendada vabatahtlikku tööd spordivaldkonnas ja ka mittetulundusühinguid äh, toetada, kes selles valdkonnas äh, tegelevad. me vahetame näiteks äh, parimaid praktikaid ja meil on vastav spordialane mitteametlik töörühm Europe for Citizens ja Youth for Action on need programmid, mille kaudu on rahastatud vabatahtlikku tööd selles valdkonnas. vabatahtlik töö leiab aset kõigis kahekümne seitsmes liikmesriigis ja hiljuti avaldatud vastavad dokumendid ka kirjeldavad olukorda liikmesriigiti, saavutusi ja väljakutseid ja kaasatud on äh, paljud spordiorganisatsioonid. järgmine uurimus äh, tuleb välja muide järgmiste nädalate jooksul ja selle uurimuse abil on kindlasti võimalik paremini mõista vabatahtliku töö mõju ja ka selle majanduslikku mõõdet ja meil tuleks igati edendada seda valdkonda. Euroopa Komisjon on oma ettepanekus äh, sätestanud, et äh, vabatahtlikku tööd tuleks tunnustada ka tehes kahe tuhande üheteistkümnendast aastast vabatahtliku tööaasta kui Lissaboni leping jõustub, siis äh, meil on võimalik veelgi paremini toetada vabatahtlikku tööd äh, spordivaldkonnas ja see küsimus tuleb põhjalikumalt läbi vaadata. Euroopa Komisjon viib läbi konsultatsioonid kõikide osapooltega, et panna paika, millised on sobivad algatused ja mis toovad endaga kaasa Euroopa lisandväärtust. Thank you, Mr Edward has a clarified tänan, härra Ilvord soovib veel täpsustada oma küsimust. Äh, suur tänu äh, volinikul vastuse eest ja viite eest Valgele raamatule, mida ma tervitan, aga ma tahaksin viidata siinkohal ülekaalulisusele, mis on üks suuremaid tervishoiuprobleeme Euroopa Liidus praegu äh, arvatakse, et on kakskümmend kaks miljonit ülekaalulist last Euroopa Liidus ja viis koma viis miljonit nendest on rasvunud lapsed laste ülekaal on seotud ka täiskasvanute ülekaaluga. kõige parem on tegeleda selle probleemiga maast madalast. kuidas Euroopa Komisjon plaanib siduda siinkohal spordi ja võitluse laste ülekaalulisuse vastu Euroopa Liidus ja liikmesriikides? kas eksisteerib võimalus, et oleks võimalik ähm, käivitada teatud äh, haridusprogramm komisjoni poolt tagamaks, et äh, see sõnum jõuab tõesti igasse liikmesriiki. tänan, härra volinik, palun. tänan. suur tänu selle väga olulise küsimuse tõstatamise eest, mis on natukene seotud ka järgmise küsimusega. ma olen teiega sada protsenti nõus selles osas, et äh, laste ülekaalulisus ja sellest tulenev täiskasvanute ülekaalulisus on üks pakilisemaid probleeme, millega me oleme praegu silmitsi Euroopa Liidus. hiljem ma räägin uurimusest, mis on selles valdkonnas läbi viidud ja mida on hinnatud. siin on tegemist äh, tõesti sellise kahesuunalise teega ühelt poolt äh, meil tuleks edendada sporti koolides ja ka täiskasvanute sportimist ja teisalt tuleks äh, tähelepanu pöörata ka toitumisjuhistele. nagu te kindlasti teate, siis viimased uurimused on näidanud, et äh, tuhande üheksasaja viiekümnendatel aastatel me sõime küll ähm, karolite määralt äh, vaadatuna rohkem, aga ülekaalulisust oli vähem, sest et äh, füüsilist liikumist oli rohkem. nii et äh, me ei saa võidelda ülekaalulisuse vastu ainult toitumistavasid muutes, vaid viimastega peavad käima käsikäes ka füüsilise liikumisega seotud tegevused Euroopa Liit endiselt ootab pädevuste saamist spordivaldkonnas, me ootame Lissaboni lepingu ratifitseerimisprotsessi lõpuleviimist ja siis saab komisjon läbi viia laialdase konsultatsiooni kõikide osapooltega, nii et meil äh, oleks võimalik tulla välja katvate ja kõikide poolt aktsepteeritud algatustega tuleb äh, tõesti tõsiselt kaaluda, kuidas on võimalik äh, positiivselt parandada laste olukorda. me peaksime suurendama ka füüsilise liikumise osakaalu kooliprogrammis, see kindlasti tooks endaga kaasa positiivseid tulemusi, tänan tänan ja proua Harkin soovib esitada küsimuse. volinik, ähm, te ütlesite oma vastuses härra Ilvoodile, et vabatahtlik töö toob endaga kaasa majanduslikku kasu ja tegelikult ka sotsiaalset kasu ja te mainisite seda, et äh, kaks tuhat üksteist võiks olla vabatahtliku töö aasta. ma tahaksin teilt küsida, et miks volinik äh, on nüüd pakkunud välja eelarve kuus miljonit sel aastal vabatahtlik äh, töö on tasuta, sest seda antakse vabatahtlikult, aga Euroopa Komisjon peaks äh, siiski investeerima nendesse vabatahtlikesse, keda Euroopa Liidus on sada miljonit. mina olen arvamusel, et ähm, rahastamine selleks ähm, aastaks ei ole piisav täna. Your views, komisjon? Was... volinik, palun vabandust, just rääkisin oma kabineti ülemaga, et anda teile võimalikult täpne vastus. nii palju, kui minul teavet on, siis vabatahtliku töö aastaks on ette nähtud kuus miljonit, vabandust, kaheksa miljonit eurot. ja ma usun, et äh, me saame planeerimisega alustada üsna pea, kohe peale seda, kui otsus on vastu võetud ja ka selle rahaga saame me tõesti tõsta esiplaanile vabatahtliku töö, toonitada, millist mõju ta avaldab sotsiaalvaldkonnas, millist ta mõju ta avaldab kogu ühiskonnale, eriti just ka kultuuritegevustele. ma loodan, et äh, selle rahaga õnnestub meil saavutada need eesmärgid, mida te oma küsimuses mainisite tänan. järgmine küsimus on esitatud Brian Crawley poolt ja see puudutab äh, valget raamatut spordi kohta. volinik, palun. Uh, Mr President uh,, I think that uh, uh, this question still certain extent uh, relates aitäh, härra president, ma arvan, et selle küsimuse vastus on seotud ka minu eelneva vastusega sellest, äh, kuidas äh, omavahel kokku viia paremad toitumistavad äh, spordiga, kuidas me edendame tervislikumaid eluviise ja kuidas tuua Euroopa lisaväärtus riiklikesse poliitikatesse siin valdkonnas. esiteks pean ilmselt mainima komisjoni valget raamatut strateegia, Euroopa strateegia äh, toitumisele, ülekaalulisusele ja sellega seotud küsimustega, see on välja toonud äh, äh, selle, kui oluline on füüsiline tegevus ja ettepanekud ka selles, kuidas edendada füüsilist tegevust ilmselt pean välja tooma ka spordivalge raamatu, need kaks asja täiendavad teineteist. komisjon on paika pannud kõrgetasemelisele toitumise ja füüsilise tegevuse töögrupi, kus kõikide liikmesriikide ametnikud võivad vahetada poliitikamõtteid, parimaid praktikaid ja saada ülevaate kõikidest valitsuse poliitikatest, valitsuste poliitikatest siin valdkonnas. nagu te teate, siis koguneb see kõrgetasemeline töörühm vähemalt kolm korda aastas rahvatervise programmide kaudu on inimene, on komisjon andnud toetust äh, muuhulgas äh, võrgustikele, kes äh, on suunatud oma tegevuse just noortele inimestele ja füüsilise are-, tegevuse edendamisele nende hulgas. tulles nüüd tagasi selle valge raamatu juurde, pean rõhutama, et see dokument toob välja, et erasektor ja vabaühendused, neil on äärmiselt oluline roll mängida Äh, selles, et me saaksime kindlustada, et ka tegelikult ülekaalulisuse hulk Euroopas väheneks. Euroopa äh, platvorm äh, dieedi füüsilise tegevuse osas see jätkub ja siin liikmesriigid on võtnud kohustuse siin valdkonnas ja nad üritavad seda trendi teistpidi keerata. spordivaldkonnas on valge raamat endiselt see kõige olulisem viitepunkt ja seal on ette nähtud mitmed tegevused spordi ja tervishoiu valdkonnas. see kontseptsioon on tervist parandav füüsiline tegevus. ja siin on paika pandud ka ja siin on tehtud ettepanek ka sellise võrgustiku loomiseks. ette on pandud ka suurem rahastus selle valdkonna projektidele, seitsmenda raamprogrammi raames näiteks Euroopa Äh, rahvatervise programm, elukestva õppeprogramm ja nii edasi. Euroopa füüsilise tegevuse suunised, mis võeti vastu aastal kaks tuhat kaheksa, neid võib näha ka panusena sellele, kuidas kodanikke informeerida füüsilise tegevuse kasudest, kuidas saavutada kohane taga, tasakaal toitumise ja füüsilise tegevuse vahel. komisjon on hetkel ette valmistamas eh, tegevust spordivaldkonnas selleks, et eh, edasisi tegevusi saaks viia vastavusse eelarveotsustega, mille parlament on teinud. kaks null üheksa ennetav tegevus on juba näidanud seda, kuivõrd suur äh, huvi on selle valdkonna äh, projektide äh, jaoks, sest et kuuskümmend neli protsenti taotlustest on just selle valdkonna projektide poolt esitatud. aitäh, härra Krauli, palun! aitäh, härra president, tänan volinikku selle vastuse eest, see tegelikult ei olnud seotud selle eelmise küsimusega, minu äh, vaatepunkt oli siin teistsugune, te puudutasite kahte punkti. esiteks te, toitumise tervishoiu töörühm, mis koguneb, aga samas ka äh, see võltsreklaam, äh, mis paljude inimese Äh, on teinud, äh, sport on nüüd seotud mitmete erinevate projek-, toodetega, mis tegelikult on tervisele ohtlikud ja tegelikult me peaksime toetama looduslikke tooteid äh, spordivõimelikkuse edendamiseks, aga kasutatakse hoopis kasvuhormoone, steroide ja selliseid asju. Neid müüakse selle, nende sõnadega, et nad annavad lisajõudu, mingi lisasärtsu, aga tegelikult on tervisele väga ohtlikud Äh, me peame siin tegelema nende inimestega, kes on, tegelevad tippspordiga, aga ka madalamal tasemel peame me selgeks tegema, et see lihtsalt sellepärast, et te neid aineid tarbite, ei tee teid parimaks spordiinimeseks maailmas. suur aitäh! ma arvan, et teie vaatenurk on väga õige, sest et täna, kui minna äh, jõusaali, siis enne, kui te jõuate nende masinate juurde, näitate, et äh, riiulid on täis erinevaid tooteid, toidulisandeid, energiajooke ja nii edasi. ja ma tõesti leian, et äh, tegemist on väga suure äriga siin valdkonnas. Teil on täiesti õigus, me peaksime siin tegutsema äärmiselt ettevaatlikult, mõtlema selle üle, kuidas äh, selle valdkonnaga tegeleda, kuidas leida Äh, selline tasakaal, tasakaal siin, anda sportlastele võimalus tarbida häid tooteid, samas aga kindlustada, et neil on selle kohta ka piisav informatsioon. et äh, millised on need tooted, mida nad kasutavad, mida nad endale sisse söövad ja siin oleks äärmiselt oluline just infokampaania sellist tüüpi toodete negatiivsete mõjude kohta ja see oleks ka oluline tarbijakaitse seisukohalt, need tooted peavad olema väga selgelt ära selgitatud, sellel peab olema väga selgelt märgistatud, mis, eh, milliseid kahjulikke tagajärgi sportlasel selle toote tarbimisest võib tekkida. nii et ma arvan, et teil on täiesti õigus, peame mõtlema sellele, kuidas vältida neid eh, sportimise võimalikke negatiivseid mõjusid ja Äh, vältima seda, et inimesed tarbiksid tooteid, mis on tegelikult nende tervisele ohtlikud. aitäh! ja lõpuks, härra volinik, on meil siin teile viimane küsimus täna. küsimuse esitas härra Katšin ja see puudutab Sloveenia teatriraskusi Tries-, Triestes. Uh, aitäh, härra president! sooviksin tänada ka austatud parlamendiliiget selle küsimuse esitamise eest. on selge, et tema on üritanud ära kasutada kõiki äh, erinevaid võimalusi aitamaks äh, neid ja kuidas pa- ja parandamaks olukorda selles teatris. pean alustama sellest, et ühenduse tegevus kultuurivaldkonnas põhineb artiklil sada viiskümmend üks aluslepingus, mis ütleb, et ühenduse äh, tegevus on suunatud koostöö edendamisele liikmesriikide vahel, kui vajalik, siis äh, toetatakse ja täiendatakse nende tegevust. aga otsus riiklike rahade suunamise kohta kultuuriinstitutsioonidele, see kuulub liikmesriikidele ja komisjonil ei ole mitte mingisugust võimalust selliseid äh, riikide valikuid mõjutada. aga kultuuridevaheline dialoog, dialoog ja kultuurilise mitmekesisuse edendamise edendamine on Euroopa kultuuriagenda peaeesmärgiks ja rahvusülesed eh, projektid eh, seetõttu võivad saada ühenduse toetust kultuuriprogrammi raames. konkreetsemalt on see suunatud eh, loomingulisuse julgustamisele, kunstnike mobiilsuse julgustamisele, et oleks avalikus ligipääs kultuurile, kultuuridevaheline dialoog, teadmised Euroopa rahvaste ajaloo ja kultuuripärandi kohta. kui projektidel on Euroopa dimensioon, siis saab seda rahastada, see tähendab seda, et äh, vähemalt kolm või mitmeaastaste programmide puhul vähemalt kuus organisatsiooni erinevatest liikmesriikidest peavad selles programmis osalema, projektis osalema äh, tegevusgrandid ühele institutsioonile on võimalik ainult siis, kui see tegevus toimub äh, Euroopas vähemalt seitsmes riigis, mis osalevad kultuuriprogrammis. peab äh, mainima, et äh, komisjon on välja andnud strateegia, mis edendab mitmekeelsust Euroopa Liidus, sinna äh, hulka äh, kuuluvad äh, ka ametlikud äh, riiklikud regionaalsed vähemuse keeled. ja see kinnitab, et komisjon toetab kõiki keeli, mida ühenduses räägitakse, kaasa arvatud ka vähemuste poolt kõneldavaid keeli. seda strateegiat rakendatakse tihedas koostöös liikmesriikidega, aga liikmesriigid on endiselt otsuste tegijad, mis puudutab nende sisemisi keelepoliitikaid. keeleõppe edendamine, keeleline mitmekesisus on ük, samuti üks mitmetest elukestva õppeprogrammi eesmärkidest ja selle programmi äh, all toetab Euroopa Liit eh, projekte ja võrgustikke, mis edendaksid eh, kõiki Euroopa Liidus esinevaid keeli, kaasa arvatud vähemuste keeli. lisaks sellele peab rõhutama, et eh, vähemustesse kuuluvate inimeste kaitse on üks põhimõtteid, millele Euroopa Liit põhineb. seetõttu peab Äh, komisjon oluliseks, et liikmesriigid kasutaksid kõiki kärts- kä,, võimalikke õigusvahendeid, et äh, garanteerida inimeste õigusi, kaasa arvatud nende inimeste õigused, kes kuuluvad vähemustesse, ja proaktiivselt tuleb tegutseda igasuguse diskriminatsiooni, diskrimineerimise vastu. Euroopa Komisjon on pühendunud põhiõiguste edendamisele ja mittediskrimineerimisele, aitäh! aitäh, härra Katsin, kas te sooviksite täiendada? gospod Liborovtšek, gospod komissar Hvala za vaš odgovor. suur tänu, härra volinik. aitäh vastutuse eest. põhimõtteliselt te vastate küsimusele, kuid tegu ei ole ju põhimõttelise küsimusega, tegu on konkreetse küsimusega. komisjon arvab, et see on äh, liikmesriikide pädevuses, kuid Euroopa Liit, parlament arvab, et on asju Itaalias, mis ei toimi ja sellega seoses me hääletame siin kojas äh, resolutsiooni eest, mis võib mõjutada asju Itaalias. Ita-, komisjon arvab, et meil ei ole õiguspädevust seal, kuid me, enamus meist arvab, et komisjon peaks selle küsimusega siiski tegelema, see puudutab vähemusi, see vähemuste küsimus ei puuduta ainult inimeste õigusi, see puudutab ka kohustusi ja tegu on ja riigil on kohustus vähemusi kaitsta. mul on hea meel, et te rääkisite diskrimineerimisest ning äh, võitluses diskrimineerimise vastu, kuid mitte ükski vähemus ei saa alles jääda, kui äh, teda ei, äh, kui ta osaks ei lange positiivne diskrimineerimine. me, neil on vaja pol-, poliitilist ja moraalset tuge, kui nad alles tahavad jääda. küsimus ongi positiivses diskrimineerimises ning meie instituut, institutsioon öö, loodi ju riigi poolt. ta on viiskümmend aastat juba eksisteerinud, kuid iga aasta tekib sama probleem, aasta lõpuks ei saa nad toetust ning tegu on ju poliitilise survega. me kõik vajame midagi selleks, et alles jääda ellu jääda, meil on väga konkreetseid meetmeid. härra Katšin, teil on, aitäh teile, volinik, suur tänu ma saan äh, väga hästi aru teie murest, nagu te teate, meie komisjonis peame tegutsema äh, vastavalt väga selgelt välja töötatud reeglitele. eriti puudutab see eelarve toetust ja eelarve abi, nii et sellega seoses ma üritasin teile välja pakkuda erinevaid võimalusi, kuidas Euroopa tasandilt oleks võimalik abi osutada äh, Sloveenia teatrile ning ainus äh, finantsabi võimalus komisjoni poolt oleks see, kui teatri äh, juhatus äh, alustaks koostööd oma naabritega ning muud, osaleks kultuuriprogrammides. see oleks saavutatav, see oleks kasuks mitte ainult sellele teatrile, vaid ka teistele partneritele, kellega eh, Sloveenia teater koostööd teeks tulevikus. ainult sellel tingimusel saab eh, komisjon eh, konkreetselt tegutseda Euroopa koostöö raames. nagu te teate, meil ei ole eraldi eelarverida selliste projektide jaoks, me ei saa neid finantseerida ning äh, ma saan loomulikult täiesti aru, äh, mis, miks selline äh, arutelu on tihti väga pingeline, sest see puudutab rahvusküsimusi, keeleküsimusi ja ma arvan, et Euroopa Parlament on tõesti koht, kus oleks mõtet sellistes küsimustes äh, arutelusid pidada. aitäh! suur tänu teile, volinik, kolleegid, küsimuste esitamise aeg on läbi, aitäh, härra volinik, et te siia tulite ning võib öelda, et me ootame äh, edasist koostööd teiega, aitäh! täna vastavalt tänasele päevakorrale lähme